see on avaldus teemal Euroopa Liidu majandusdiplomaatia. ja kõigepealt saab komisjoni nimel sõna taas kord härra asepresident Katainen, palun. suur aitäh, austatud president, taas kord tegemist on ühega neist teemadest, mille kallal ma teadat koostööd teen ka komisjonis mitmete oma kolleegidega komisjon eh, ja kõrge esindaja proua Mogherini ja Euroopa Investeerimispank praegusel hetkel uurivad seda, kuidas oleks võimalik tagada rohkem Euroopa Liidu majandusdiplomaatiat. Euroopa ma-, majandus, vabandust, majandusdiplomaatia tähendab seda, et tuleb kasutada ära kõik tasandid selleks, et edendada eh, meie eh, majanduspoliitilist lähenemist. see tähendab seda, et tuleb kaotada ära tõkked ning tuleb luua stiimuleid kaubanduseks ja investeeringuteks eh, avatud üleilmsetel turgudel regulatiivne konvergents, võrdsed võimalused turul, konkreetselt internatsionaliseerimise toetamine Euroopa Liidu ettevõtete puhul ning ühtsuse ja tõhususe toetamine välissuunalises Euroopa Liidu tegevuses ja majandusvaldkonnas on olulised. majandusdiplomaatia on seetõttu eh, majanduskasvu eh, ja töökohtade loomise investeerimise tegevuskava ehk siis Junckeri kava keskmeks enamik äh, tulevasest majanduskasvust äh, toimub tõenäoliselt Euroopa Liidust välja, väljaspool ja seetõttu me peame kasutama ära kõik need äh, võimalused olukorra mõjutamiseks, mis meil on, tagamaks Euroopa Liidu jõukuse üleilmses kontekstis. ja selles kontekstis me peame välja töötama suurema ühtsuse ja ühtsema lähenemise, mis on suunatud just Äh, saavutamaks äh, jõuliseid majanduslikke tulemusi, aitamaks meie tööstusvaldkonda, ettevõtteid aidata kaasa edule investeeringute ja muudes poliitikavaldkondades. majanduspoliitikal on ka rahaline dimensioon, juurdepääs äh, rahale ettevõtete jaoks äh, ja äh, Euroopa Investeerimispank saab siin valdkonnas palju ära teha. komisjoni teenused EAS ning Euroopa Investeerimispank juba tegutsevad selle nimel, et eemaldada tõkkeid ja luua stiimuleid kaubanduseks ja investeeringuseks, äh, avades üleilmseid turge, edendades koostööd majandusjuhtimise valdkonnas, regulatiivset konvergentsi ning võrdse võimaluse tagamist turgudel võtmetähtsusega majanduspartneritega lisaks sellele toetatakse ka Euroopa Liidu ettevõtete üleilmastumist, hargmaistumist ja me teeme seda seeläbi, et me räägime läbi äh, kaubandusalaseid, investeerimisalaseid ja sektoriaalseid leppeid, teeme koostööd sektoriaalsete poliitikate valdkonnas üle kogu maailma äh, ja äh, liigume edasi diplomaatiliste mm, e-, edusammudega ja eh, tegelema eh, selle tööga ka tipptasemelistel kohtumistel. ka eh, rahastusalgatus tegevused on paika pandud selleks, et aidata kaasa VKE-d ja teiste ettevõtete rahvusvahelisemaks muutumisele. seda on võimalik teha näiteks äh, toetades Euroopa ähm, kaubanduskodasid üle kogu, kogu mandri ja ka mujal, äh, regulatiivkoostöö abil ja nii edasi, kuid me saame teha veel äh, ära rohkemat selleks, et ühtsust ja tõhusust suurendada Euroopa Liidu tegevuses majandusvaldkonnas. kõigepealt me peame nägema selgelt, millised on Euroopa majandushuvide strateegilised eesmärgid äh, oluliste partneritega. Äh, ja siin me peame ära kasutama poliitilisi instrumente ja vahendeid, mis meil kasutada on selleks, et äh, saavutada neid eesmärke ja tagada koherents ja sünergiat ühtsus ja koostöö tuleb tagada liikmesriikide parlamendi ja tööstussektori vahel, sest ühendatud Euroopa Liit, ühtne Euroopa Liit on tugevam kui fragmenteeritud liit ja äh, majandusdiplomaatia äh, rühm on loodud, äh, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu Komisjoni esindajad, välisteenistus ja investeerimispank on ka teinud konkreetseid ettepanekuid selle grupi tegevuskava kontekstis. see rühm või grupp on aidanud meil juba sisest koordinatsiooni tugevdada. üheks järgnevateks sammudeks on anda Euroopa Liidu delegatsioonide meile paremaid suuniseid ja instruktsioone selle koha pealt, kuidas Euroopa majandushuve välismaal paremini esindada ja toetada. lisaks sellele me äh, mõtleme ka selle peale, kuidas parandada koordineerimist tööd äh, liikmesriikide ja ettevõtete vahel selleks, et töötada koos samade eesmärkide saavutamise nimel ja et see töö oleks optimaalne ja lisaks sellele tahame pakkuda konkreetset tuge Euroopa Liidu ettevõtete rahvusvaheliseks muutmisele. me tahame vältida dubleerimist ja selleks me arutame liikmesriikidele ja töö, liikmesriikidega ja tööstussektori ettevõt-, ettevõtete esindajatega seda teemat. loomulikult teeme seda ka kolmandate riikide esindajatega seal, kus majandusdiplomaatia kohapeal toimib. Euroopa Liidu delegatsioonide roll on seetõttu väga olulise tähtsusega. Euroopa Parlamendi roll Euroopa majandusdiplomaatias on ka võtmetähtsusega, sellepärast et teie omate suhteid enamike selle maailma riikide parlamentidega ja saate edastada neile sõnumeid, kui te nendega kohtute. me peame järgima samu äh, eesmärke ja ja me peame püüdma ühiselt kaitsta Euroopa Liidu majandushuvisid välismaal. austatud parlamendisaadikud, sellega ma praegu lõpetan ja ma ootan pigisilmi teie seisukohti ja vaateid selle koha pealt, mida me saame rohkem ära teha ja kuidas õppida parimatest tavadest, mida teie olete võib-olla näinud oma äh, visiitide käigus Euroopast väljapoole, aitäh! suur aitäh! ja kõigepealt annan ma Rahvapartei nimel sõna Euroopa Parlamendi asepresidendile härra Tajanile. palun, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, äh, volinik. tegemist on äh, sellega, et me peame omaenda konkurentsi edendama energiatööstuse sektorites. selleks, et sinna jõuda, me peame oma majandusdiplomaatia välja töötama, peamiste eesmärkidega. esiteks toetada meie ettevõtteid välismaal, aidata neil tarkvatel turgudel positsioneeruda äh, Lähis-Idas, Aafrikas, Ladina-Ameerikas ning äh, konsolideerida traditsioonilisi turge. teiseks äh, toetada ettevõtete rahvusvaheliseks muutumist, eriti VKE-de puhul teha seda läbi missioonide tärkavates riikides. rahvusvahelistumine on parim võimalus võidelda meie ettevõtete delokaliseerimise vastu. kolmandaks, selleks, et siia tuua turisti, tuleb siia tuua turistivooge ning investeeringuid. Euroopa Komisjon on tõhusad vahendid selle kõige tegemiseks, siinkohal pean silmas äh, kasvu äh, pean silmas missioone, mida viiakse läbi juba erinevates riikides, üle kolmekümne riigi väljaspool Euroopa Liitu, aga me peame parandama praeguste seisu selleks, et parandada majandusolukorda ja ära kasutada ülemaailmse potentsiaali. välisteenistus eh, muuhulgas peab aitama VKE-sid, kes soovivad rahvusvahelise turu läbi lüüa. meie eh, diplomaatiaga kahjuks ei ole piisavalt uuenduslik ning ei ole piisavalt arvestanud eh, uute majandusvõimalustega ma tunnen head meelt selle üle, et äh, meil on uued äh, perspektiivid ja ma tunnen head meelt veel selle üle, et ja, ja ma loodan, et ka teised volinikud toetavad äh, neid samme, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna proua Grappini, teil on kaks minutit. domnule komissar diplomația economică nu este un koncept nou. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, äh, majandusdiplomaatia ei ole midagi uut, me ei räägi sellest täna esimest korda ma mäletan, äh, mida härra Tajani äh, voliniku ja komisjoni asepresidendina tegi. härra Tajani algatas väga huvitava programmi aastal kaks tuhat kolmteist äh, majanduspoliitika kontekstis ja see tähendab seda, et Euroopa Liit tegelikult peab muutuma võimsamaks osalejaks rahvusvahelisel areenil majandusdiplomaatil on ka välispoliitiline funktsioon, eesmärgiks on edendada äh, Euroopa kodanike majanduslikku heaolu. majandusdiplomaatia kasutab välispoliitika instrumente selleks, et toetada äh, Äh, Euroopa liikmesriikide ettevõtete äh, majanduslikke huve ja selleks, et seda eesmärki saavutada, peaks Euroopa Liit edendama konkurentsivõimet äh, rahvusvahelisel turul, tuleks võtta juhtroll endale strateegilistes valdkondades. aruteludes erinevate volinikega ja ka härra Junckeriga ma olen öelnud, et me peaksime oma ettevõtte toetuste mudeli muutma rahvusvahelisemaks ja me peaksime andma toetust just eriti VKE-dele selleks, et nad saaksid oma tegevust laiendada kolmandates riikides. Teie ka ütlesite seda, härra volinik, kuid te ei öelnud, kuidas te seda saavutada kavatsete. ilma eh, konkreetse eelarveta eh, andmaks VKE-dele toetust rahvusvahelistele turgudele minekuks ei saa midagi saavutada. minu küsimus on selge ja ma tahan ka selget vastust, milliseid diplomaatilisi instrumente te tahate ähm, tarvitusele võtta praegu, kui äh, Euroopa Liidul on praegu pooleli läbirääkimised oluliste turgudega, näiteks USA, Hiina ja Jaapan. ja äh, sotsiaaldemokraatide interrühma esinaisena olen ma Äh, kohtunud väga paljude VKE-dega, mul on endal ka olnud oma koduriigis VKE ja mina tahaksin teada, milliseid poliitikaid te välja kavatsete pakkuda selleks, et aidata VKE-del laiendada oma tegevust kolmandatesse riikidesse, mida saab teha selleks, et oleks võimalik tagada äh, meie VKE-de konkurentsivõime ja vastupidavus äh, üleilmsetel turgudel, kas teil on mingi strateegia või programm selleks, et edendada Euroopa väärt-, algatusi, edendades õiglast ähm, konkurentsikeskkonna, see saaks kõik aidata kaasa Euroopa elavdamisele, Euroopa majanduse elavdamisele üleilmsel turul. suur aitäh ja nüüd annan sõna kolleeg Krasnoderskile CR fraktsiooni nimel, palun. suur tänu kahtlemata saaks Euroopa Liit teha ära rohkem majandusdiplomaatia vahendite abil me saaksime eh, tuua Euroopasse rohkem investoreid, edendada oma tooteid. härra Kadanen rääkis ka varem Euroopa strateegiakeskuse kohtumisel piirkondade Euroopa Liidu rollist. meil on tarvis uusi majandusdiplomaatia meetmeid ja need peaksid arvestama kõikide riikide ja piirkondade huvidega Euroopas. Need peaksid tugevdama liikmesriikide poolset tegevust ja mitte neid asendama. aga me kõik teame, et reaalsus on natukene teistsugune. erinevus Euroopa keskuse ja ääremaade vahel järjest kasvab majandusdiplomaatia Euroopa Liidust väljaspool seisvate riikidega peaks olema suunatud just nende lünkade kõrvaldamisele. suur tänu Alde nimel nüüd äh, Mariette Šaake. suur tänu, ma arvan, et tegemist on väga olulise aruteluga. Äh, see on õige hetk seda teemat arutada. me arutame seda hetkel, kus paljud Euroopa Liidus on nii-öelda äh, sissepoole suunatud oma mõtteviisiga ja ei mõtle nii palju väljaspool olevatest võimalustest. üks Euroopa Liidu tugevusi on nii-öelda nõrk eh, soft power. ja me peaksime inimestele paremini selgitama, miks on kaubanduspoliitika ja muud poliitikad ja mida see tähendab konkreetselt, konkreetselt VKE-dele eh, ja see peaks olema kõik kahesuunaline tänav ühelt poolt äh, diplomaadid ja meie esindajad peaksid otsima võimalusi kolmandatest riikidest, aga me peaksime edastama ja tooma tagasi kõik need teadmised ka Euroopa Liitu. ja me peaksime võib-olla äh, tegutsema ühtsemalt Euroopa Liidus, tooksin äh, ühe näide, olin Bostonis, Massachusettsis USA delegatsiooni Äh, asepresidentina. seal on nii-öelda inkubaatorid, ähm, ettevõtlusinkubaatorid, ähm, äh, seal on Hollandi, Saksa, Rootsi äh, keskus, kes tegutsevad üksteisest vaid mõne meetri kaugusel, aga kõik tegutsevad eraldi, miks mitte teha seda ühtselt ja seeläbi meelitada investeeringuid ja investoreid Euroopasse, sama võib öelda Silicon Valley kohta, on palju võimalusi, kuidas vältida dubleerimist, kuidas ühendada omavahel nii-öelda punktid selles muutuvas maailmas, kasutada infotehnoloogiat arukat ka erasektoris ja ka nemad saavad mängida rolli inimõiguste ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamisel ja meie jõupingutuste parandamisel ülemaailmselt, suur tänu! suur aitäh ja nüüd saab QNGL fraktsiooni nimel sõna härra Helmut Scholz. Teil on üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik mm, ma eh, olen aru saanud eh, teie sõnavõtust, et majandusdiplomaatia tähendab eh, ähm, uute ähm, turgude võitmist ja investeerimiste edendamist äh, ja Euroopa institutsioonid ja Euroopa Investeerimispank peaksid sellel teemal äh, vaeva nägema, kuid siin on siiski mõned äh, vastust vajavad küsimused. nimelt on pikka aega juba teada see, et äh, kauplemist edendav tegevus on võimalik vaid äh, rohkem ja vähem arenenud riikide vahel ja äh, Teie lähenemine ähm, ei ole mm, lihtsalt praegu suunatud ainult äh, sihtturgudele, vaid äh, siin tuleb välja üks selge probleem üle, üle viiekümne protsendi äh, praegusest kauplemisest äh, toimub äh, nii-öelda globaalses lõunapiirkonnas. kas äh, Euroopa Liit võtab seda tulevikus arvesse, kui ta seda ei tee, eh, siis Euroopa majandusdiplomaatia eh, ei, eh, jääb kaotajaks sellesse lõuna-lõunasuunalises liikumises, sest et praegusel hetkel on juba üks kolmandik kogu üleilmsest kauplemisest sellel suunal toimuv, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab härra Otmar Kaaras, teil on poolteist minutit austatud äh, proua president, austatud äh, asepresident, lugupeetud daamid ja härrad, äh, ühest küljest on mul hea meel selle üle, et see äh, äh, interrühma poolt ja Dajani poolt esitatud äh, küsimus on selline, mis ei ole tegelikult uus, juba kahe tuhat viieteistkümnendal aasta, aasta oktoobris me intervjuumas tegelesime selle teemaga ja mul on seetõttu äh, hea meel selle üle, et äh, Austria äh, on siin juhtrolli enda kalla võtnud, meil on üks aastatepikkuse kogemusega organisatsioon selles valdkonnas ja see on näidanud edu selles valdkonnas, on aidanud VKE-sid Aust-, Austrias kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsendi äh, majanduskasvust äh, järgmise viie kuni kümne aasta jooksul leiab aset Euroopast väljaspool ja kolmandik äh, sellest ainuüksi Hiinas kuid ainult kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu VKE-des on praegu hetkel tegevad väljaspool oma koduriiki ja kakskümmend viis protsenti neist on, tegevad väljaspool Euroopa Liitu ja äh, väljaspool Euroopa Liitu toimuvad suuremad arengud äh, ja äh, praegu arutatakse EFSi kontekstis ka Aafrikaga seonduvat, VKE-del on vaja ka toetust, midagi, mis avaks nende jaoks uksi, sellepärast et muidu nad ise ei saa seda endale lubada ja tõesti, ma palun teilt koostööd majandussektorte, VKE-d ja Euroopa välisteenistuse poolt tehtav tuleb omavahel kokku viia, aitäh! suur aitäh ja pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna eh, kolleeg Al-, Aziz, palun. suur tänu, president, asepresident. majandused on omavahelises sõltuvuses ja majandusdiplomaatia peab olema meie välispoliitika selgrooks. me peame panustama ettevõtluse rahvusvahelikustamisse ja avama ka turge Euroopa Liidus. VKE-d vajavad meie toetust nendes püüdlustes. Nad saavad küll hulgaliselt toetust liikmesriikidelt, aga vajavad ka toetust Euroopa Liidult, sest neil on raskusi uute välisturgude leidmisega väljaspool Euroopat vaadates kaubanduslepinguid erinevate riikide ja piirkondadega väljaspool Euroopat, näeme, et see väljakutse on seda suurem. on väga konkreetsed vahendid, finantsinstrumendid, toetusinstrumendid, logistilised vahendid, ja ettevõtjad, eriti VKE-d, peaksid äh, kiiremini ja paremini ära saada kasutada rahvusvahelikustamist, nad ei suuda üksinda alati rahvusvaheliselt konkureerida. ja me peame tooma Euroopasse ka häid välisinvesteeringuid, see on samuti väga oluline kaalutlus selles kontekstis. suur aitäh, härra Levanovski, poolteist minutit. suur tänu, ma nõustun selle diagnoosi ja ka nii-öelda retsepti või ravimiga, mis on välja pakutud. loomulikult me peame ühendama Euroopa institutsioonide jõud, et edendada Euroopa majandushuve. tahtsin täna õhtul sõna võtta, sest eh, Euroopa Parlamendi Iraani delegatsiooni esimehena on mul teiega jagada üks väga huvitav juhtum. See riik on väga suure majanduspotentsiaaliga, see on avanemas meile pärast tuumakokkuleppe sõlmimist sada nelikümmend neli ametlikku nelikümmend neli ametlikku visiiti erinevatest riikidest on toimunud, kes konkureerivad kõik selle riigi nimel Äh, Euroopa Komisjoni ees on suur ülesanne, me peame looma investeerimispiirkonna selle uue riigiga, peame ületama takistused VKE-dele ja vahetama ka omavahel teavet. Need on asjad, mis loovad Euroopa tasandil lisandväärtust konkureerides saja neljakümne nelja äh, välisriigiga ja veelgi rohkemate äh, erasektori esindajatega Äh, loomulikult äh, me peame seda tehes nõudma ka teatud väärtustest kinnipidamist nagu inimõigused. suur aitäh, härra Margus Piiper, poolteist minutit, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik energia ja suurtööstused on strateegilised majandusvaldkonnad, kus majandusdiplomaatiline algatus tasub ennast ära, see on ilmselge, aga äh, ka Euroopa Liidu ähm, keskmise suurusega ettevõtted äh, on majanduskasvu ja lootuse kandjateks äh, ning ähm, kaubanduslepped võimaldavad komisjonil Euroopa Liidul majanduskasvu ähm, tagada ka välisturgudel ja aitavad luua paremaid raamtingimusi ja seetõttu leian ma, et ka TTIP tuleks tegevust toetada, sellepärast et ka seeläbi me saame paremad raamtingimused. üleilmne eks-, üleilmsed ekspordikontaktid äh, ja ka paljud liikmesriigid äh, toetavad eksperdi, äh, ekspordivõimaluste laiendamist ja mm, asjaomaseid algatusi, kuid mina arvan, et me saame teel veel rohkemat ära teha. komisjon saab kasutada ära seda rahvusvahelist võrgustikku suuremal määral uute kontaktide loomiseks ning ka Euroopa Parlament saaks võtta ettevõtete esitaja, esindajaid oma missioonidele kaasa, meil on ka eelarve tegelikult selleks olemas, et selliseid asju organiseerida, lugupeetud daamid ja härrad, meil on võimalusi tegutseda ja välissuunalise tegevusega me võime saavutada selle, et välissuunaline laienemine oleks just eriti VKE-dele lihtsustatum ja eh, me peaksime nüüd tollase volinik Dajani poolt äh, välja tulnud algatusi veel intensiivsemalt edasi arendama. Äh, me peame olema positiivseks äh, Euroopa Liidu idee edasikandjaks väljapoole. suur aitäh ja järgmiseks saab härra Massimiljana Salini sõna, palun. suur aitäh ja tere õhtust, härra volinik. majandusdiplomaatia mõõde on osaks tegelikult meie kontinendist meie kontinent on tehtud, ongi tehtud selleks, et äh, laieneda ning Euroopa on näidanud maailmale, milline on meie tugev äh, jätkusuutliku arengumudel, mis põhineb meie ettevõtjate ning kodanike innovatsioonile ning samuti põhineb see teadmisele, et selleks, et majanduskasvu üles ehitada, on vaja austada inimesi ehk siis loovust äh, Äh, ning on vaja samas ka head sotsiaalset mudelit. ja selleks, et Euroopas oleks ka hea töötada, aga majandusdiplomaatia jaoks on vaja hästi teada seda, kus me oleme tugevad, me peame seda teadma ning ka kaitsma. me oleme äh, käsi äh, tootmises tugevad kui me tööt-, töötame välja oma majandusdiplomaatiat, siis me peame siduma meie oskused äh, nende riikide võimalustega, kus on palju ähm, Äh, toormaterjali. me peame arvestama äh, ka väljakutsetega lähiümbruses, Vahemere piirkonnas, nii et meil on vaja äh, suuri ettepanekuid siin, meil on vaja kaitsta enda oma ning teha ettepanekuid teistele. selle me peame üles kasvatama kultuuridiplomaatide klassi, kes toetaksid meie ettevõtjaid kogu maailmas, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, proua Switška, palun. suur aitäh, tahaksin kõigepealt tänada härra Tajanit, et ta on selle teema päevakorral hoidnud, see on uus kontseptsioon, mis on liikmesriikides ja Euroopa Liidus tuntud. nii et äh, tahaksin veel kord tänada sellest, et töö sel teemal jätkub äh, Euroopa Liit on maailma kõige tugevam majandusjõud, äh, aga mm, majandusdiplomaatia peab olema osa välispoliitikast ja äh, need kaks diplomaatiat on omavahel seotud, me peame koordineerima Euroopa Liidus nii liikmesriikide kui ka ettevõtjate vahelist tegevust ilma selleta ei suuda me säilitada oma juhi rolli maailma majanduses. loomulikult äh, me teeme kõik seda Euroopa kodanike hüvanguks, me peame rahvusvahelikustama majandusdiplomaatia ja tuleb suurt tähelepanu pöörata VKE-dele. me teame, et äh, Euroopa Liidus äh, on kõige suurem keskklass ja seepärast peame kasutama kõiki võimalikke mehhanisme nende jaoks. küsimus on selles, millised mehhanismid meil on üldse olemas, aga neid on päris palju. Neid on ka liikmesriikides ja neid tuleb ära kasutada selleks, et soodustada arengut ja parandada VKE-de olukorda ja et Euroopa Liit jääks maailma majandusesse juhtivale kohale. suur tänu, enne vaba mikrofoni viimasena Stanislav Boltšak, palun. suur aitäh algselt äh, tahtsin alustada oma kõnet teistmoodi, aga kui ma kuulsin voliniku sõnavõttu, siis muutsin oma meelt ja tahaksin esitada nüüd pigem küsimuse. millised on Euroopa majanduspoliitika eesmärk, majandusdiplomaatia eesmärgid? Äh, komisjon mm, volinik mainis neid vaid möödaminnes. Äh, toetaksin proua Krapinit, kes küsis, milliseid konkreetseid vahendeid me peaksime kasutama, ja millised on majandusdiplomaatia konkreetsed eesmärgid Euroopa Liidus? Euroopa Liit on tugev tegija maailmaturul ja peaks mängima tugevat rolli ka üldisemalt rahvusvaheliselt. aga me ei ole kõikides nendes asjades veel nii tugevalt esindatud. Need teemad on omavahel seotud. härra Dejani mainis kolme eesmärki ja ma arvan, et seepärast on väga oluline, et me toetaksime oma ettevõtjaid veelgi tugevamalt. üks Euroopa Liidu peamisi saavutusi on just edukad ettevõtjad, kes tegutsevad edukalt rahvusvahelisel turul. see peaks olema üks meie eesmärke ja ka üks peamisi põhjusi Euroopa Liidu majandusdiplomaatia arendamisel suur aitäh, neli kolleegi on sõnasoovi avaldanud äh, vaba mikrofoni voorus ja ma annan kõigile neile sõna. kõigepealt härra Marjes, palun. suur aitäh. praeguste jõududega on Euroopa Liidu majanduspoliitika suunatud suurettevõtjatele. jäetakse kõrvale VKE-d eh, ja tehakse otsuseid, mis ei kajasta kodanike vaba tahet. Euroopa Komisjoni eh, arusaam majanduspoliitikast ei ole just väga roosiline. Eh, Venemaa vastased sanktsioonid on avaldanud suurt mõju ja Euroopa Liit ei ole kompenseerinud seda neile, keda tagajärjed on mõjutanud. Äh, samuti on kohutavad keskkonnasätted, sealhulgas TTIP-is, äh, aga ikkagi jätkatakse tegevust tavapäraselt. eurokraatid mõjutavad majandusdiplomaatiat, see on justkui majandus NATO, mis aitab läänel laieneda ja edendab lihtsalt transatlantilisi huve, hoolimata sellest, mida inimesed tegelikult soovivad ja on selge, et äh, ignoreeritakse maailma majanduse mitmepolaarsust. Ivan Jakutšić, palun üks minut. da bi Euroopa i europsko gospodarstvo ostalo konkurentno. Euroopa majandus et Euroopa majandus saaks jääda konkurentsivõimeliseks ja kasvaks, on tarvis oma majandust rahvusvahelikustada. Euroopa majanduse osa järjest väheneb ja maailma majandus äh, kasvab. seepärast on majandusdiplomaatia niivõrd oluline, tarvis on luua sünergiat erinevate liikmesriikide diplomaatiate vahel, eriti Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas ma arvan, et see algatus peaks olema seotud veel ühe teemaga. mis samuti korduvalt on arutusel meil parlamendis, nimelt rändeteema. ma arvan, et ka sellele saaks läheneda teistmoodi ja lõpetuseks tahan öelda, et tööstus ja energeetika on äärmiselt olulised ja samuti turism, aga aga et kõiki neid eesmärke saavutada, on tarvis paremini organiseeruda. kolleeg Etkovitšinitš. kallid kolleegid, majandusdiplomaatia võtmehuviks on edendada Euroopa majanduseesmärke välismaal ning komisjon ja Euroopa Parlament väidavad tihti, et nad mõtlevad väikestele keskmistele ettevõtjatele ja mitte ainult suurkorporatsioonidele. samuti öeldakse seda TTIP-i puhul aga ainult kolmteist protsenti väikeettevõtjatest ekspordivad väljapoole Euroopa Liitu, see on tõesti väga vilets tulemus. me peaksime tugevamalt edendama oma ettevõtjate huve, peaksime julgustama väikeettevõtjaid, aitama neil lihtsamini pääseda välisturgudele ja mitte keskenduma oma toetuses ainult suurfirmadele. ja tahan veel öelda, meil ei ole tarvis Z-t ja TTIP-i. kõigepealt on tarvis kordma elu Euroopa Liidus, sest muidu ei saa me mujal samuti midagi teha. proua Tomasetšits, üks minut palun uute turgude avamine meie ettevõtjatele ja investeeringute meelitamine Euroopa Liitu on muidugi eeldusväärsed eesmärgid. me peame kogu oma suutlikkuse mobiliseerima sellel eesmärgil, paljudel liikmesriikidel on oma majandusdiplomaatia mudelid, ja need saavad aidata kaasa ka Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisele, aga ma leian, et liikmesriikide vaheline kontineerimine ja liikmesriikide ja Euroopa Liidu vaheline koordineerimine majandushuvide saavutamise eesmärgil ei vaja institutsionaliseerimist. liikmesriikide vahel on palju eripärasid, on erinevaid ambitsioone ja on selge, et Euroopa Liidu majandusdiplomaatia aitaks eeskätt tugevaimaid Äh, kõige arenenumaid Euroopa Liidu liikmesriike ja teeks seda kõikide teiste arvelt. suur anna ja suur tänu ja nüüd ma annan äh, viimast korda täna õhtul sõna voli-, volinikule ja komisjoni asepresidendile härra Kadainenile. suur aitäh selle väga hea arutelu eest, mul on eriti hea meel äh, näha siin härra Dajanit kes on tõeline pioneer Euroopa Liidu majandusdiplomaatias. Teie tulite välja selle kontseptsiooniga oma äh, ametiaja jooksul komisjonis ja me oleme püüdnud äh, jätkata selle valdkonna edasiarendamisega ja püüdnud õppida ka parimatest tavadest äh, selleks, et äh, muuta oma majandusdiplomaatilised tegevused tõhusamaks. siin kõlas väga hea küsimus, millised on majandusdiplomaatia eesmärgid? ma äh, püüan kirjeldada seda, mida me teeme. see selgitab seda, millised meie eesmärgid üleüldiselt on. näiteks meil on toimunud äh, kaks väga kõrgetasemelist ja huvitavat dialoogi kolmandate riikidega, esimene oli neist äh, Hiinaga äh, ja see on meie päevakorras ka tulevikus, ma kohtun Mark Haiga äh, asepeaministriga äh, regulaarselt äh, ja kohtun ka teiste esindajatega Hiina poolelt, seal on ka ministrid kaasatud näiteks. ja nende sündmuste kontekstis mõnikord toimuvad ka arutelud ka erasektori esindajatega äh, me aeg-ajalt kutsume ka eraettevõtted äh, oma äh, dialoogidest osa võtma selleks, et ära kuulata see, mida ne-, nemad räägivad ja mida nemad ootavad Euroopa Liidu poolelt, mida nemad ootavad Hiina poolelt ja millised on erasektori prioriteedid, mida erasektor tahab, et me teeksime selleks, et äh, ettevõtluskeskkonda parandada, näiteks eh, eelmise aasta septembris toimus Pekingis üks eh, selleteemaline kohtumine, ehm, volinikud Puls ja Oettinger osalesid seal dialoogis ja nemad arutasid ehm, koostöövõimalusi 5G-ga eh, volinik Pults rääkis ka connectivity platvormist. me rääkisime ka võimalikest Hiina-poolsetest investeeringutest Euroopasse. ja selle kõige tulemusena oleme me suutnud tehnilise töö nüüd lõppfaasi viia, meil on Silk Roadi fond, siidide fond, mis on tõesti huvitatud järjest rohkem Euroopasse investeerimast. Need on vaid mõned näited et Äh, selle kohta, äh, mida on meile andnud kõrgetasemeline majandusdialoog Hiinaga. mõned kuud tagasi toimus meil sarnane äh, üritus Ankaras ja üks teine veel Istanbulis. Türgi ja Euroopa Liidu ettevõtlusdelegatsioonid kohtusid omavahel ja me saime sealt ka ideid selle kohta, mida mõlemad osapooled saaksid teha rohkem selleks, et oma ettevõtluskeskkonda parandada ja seda siis mõlemalt poolelt ja ka selles kontekstis toimusid meil arutelud regulatiivkoostöö valdkonnas, lisaks sellele olid arutelud äh, makromajanduslikel teemadel, volinik Moskovitši ka oli meiega seal kaasas me rääkisime ka teadusuuringute alasest äh, koostööst Euroopa Liidu ja Türgi vahel. Need on vaid mõned näited selle kohta, mida me praegusel hetkel teeme selles valdkonnas ja see näitab üsnagi äh, üheselt ära, millised on osad meie eesmärkidest. kuid nagu siin arutelu käigus ka esile tõusetus, siis äh, üks peamistest prioriteetsetest valdkondadest on tõesti kaubanduslepped kolmandate riikidega. ma pean mainima äh, siin ka arengupoliitikat ja investeeringuid arengupoliitika, kaubanduse ja investeeringukoostöö omavahel ühendamine on väga oluline, sest paljud kolmandad riigid, kellel me aitame, edasi liikuda ja kes saavad Euroopa Liidu poolset abi, on valmis Euroopa Liidu partneriks hakkama, selle asemel, et olla lihtsalt arenguabi saajateks ja siin mängib majandusdiplomaatia loomulikult väga suurt rolli ja see on üks põhjuseid, miks me praegusel hetkel püüame välja tulla ka ühe fondiga, mis sarnaneb veidi EFSile, mis saaks siis toetada Euroopa investeeringuid kolmandatesse riikidesse. see on üks meie plaanidest. ja lõpetuseks tahaksin rääkida ehm, VKE-de vahelisest koostööst ja sellega seonduvast. ma juba mainisin kaubanduskokkuleppeid, kuid ma tooksin siia veel lisaks juurde mõned asjad. Ehm, Euroopa ettevõtlusorganisatsioonide töö kolmandates riikides on väga oluline, ma olen väga heade kaubanduskodadega kohtunud näiteks Hiinas äh,, nemad teavad seda, mis igapäevaselt Hiinas aset leiab, mis Hiina kaubanduses igapäevaselt aset leiab, ka Singapuris näiteks, USA-s samamoodi ja ka Türgis. ma kavatsen külastada ka Pärsia lahe piirkonda ja Iraani ja seda mainiti ka siin tänasel arutelul. kuid kui parlamendil on mõningaid häid mõtteid selle koha pealt, kuidas me saaksime parendada või aidata kaasa VKE-de äh, arengule, siis andke meile sellest teada. jaa, me võime kaubanduse edendamise missioone teha, kutsudes VKE-de esindajad ka kaasa sinna, kui kas, kas on veel midagi lisaks sellele, mida saaks ära teha lisaks sellele, mida siin mainiti, olgem innovatiivsed, mõelgem, mida saaks teha mm, ära teistmoodi võrreldes sellega, mida me siiani oleme teinud ja ma olen kindel, et kuna siin on nii palju kogemustega Euroopa Parlamendi saadikuid, kellel on ka kaubanduspoliitika valdkonnas kogemusi, kaubanduse edendamise valdkonnas kogemusi, siis teie saate ka kindlasti millegagi välja tulla ja palun andke meile sellest teada. mida rohkem me saame ära teha ettevõtete abistamiseks, aidata nad, aidates neil minna kolmandate riikide turgudele, seda parem. aitäh! aitäh juba ette teiepoolsete ideede eest! suur aitäh ja sellega on arutelu sellel teemal nüüd lõppenud.